Queridas, queridas colegas y queridos colegas. lugupeetud kolleegid. mulle on teada antud, et nii härra Rapkai äh, kui ka äh, komisjoni asepresident on alles teel siia saali ja seetõttu me ilmselt peame peatama täiskogu istungi umbes minutiks, ma tulen küll sealtsamast, kust nemadki, kuid ilmselt olen ma lihtsalt kiirema kõnniga ja olen juba jõudnud siia, võib-olla nemad ei ole nii sportlikud kui mina, aga igal juhul nad jõuavad siia varsti. ja mis puudutab härra härra äh, komisjoni asepresidenti, kes on juba meie juurde jõudnud, siis teda soovin ma eraldi tänada. ja ma loodan, et ka temal jätkub kannatust ära oodata raportöör. In any case, Gay, we, we, we don't listen to you because you don't have the microphone. We are going to start in, in panen kõigile südamele, et me varsti tõesti alustame tööga, kümne sekundi pärast võime alustada. nii et äh, palun üles näidata kannatlikkust. noh, entonces vamos a, vamos a empezar el debate y espero que el señor nii et nüüd me siis saamegi alustada ja alustame. También de camino, en fin, en cualquier caso vamos a mulle küll on teada antud, et härra Rapkai on endiselt teel, aga siiski me võime alustada. sest komisjoni asepresident on jõudnud kohale, äh, ta jooksis siia nagu sprinter, nii tegin ka mina, ja seetõttu oleme me tegelikult tööga täna hästi edasi jõudnud. ja nüüd saame me hakata arutama kolleeg Saieri raportit, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust ähm, seoses liikmesriikide läbiviidava kontrollimehhanismidega ja komisjoni rakendamisvolitustega ning sellest raportist räägibki meile kohe härra Saier, kellele me oleme andnud äh, neli minutit ja see tähendab seda, et ta võib äh, rääkida praegu neli minutit ja äh, lõpus veel kaks minutit, kui ta praegu ületab neli minutit, siis see lahutatakse tema viimasest kahest minutist, nii et härra Saier, pidage meeles, teil on neli minutit. Uh, for... suur aitäh teile, härra president, et olete mulle andnud sõna vaid üks aasta on möödunud Lissaboni lepingu jõustumisest ning äh, Lissaboni leping näeb ette äh, päris suuri muudatusi volituste delegeerimisel ja neid volitusi delegeerivad siis Euroopa Parlament ja Nõukogu Euroopa Komisjonile. mõne kuu eest me juba arutasime siin minu raportit, toona ma rääkisin delegeeritud õigusaktidest delegeeritud õigusaktid tähendavad seda, et Euroopa Parlament ja Nõukogu võivad oma äh, pädevust delegeerida, kuid äh, erinevalt äh, endisest olukorrast enne Lissaboni lepingut on meil võimalik igal ajal need volitused ka tagasi võtta ja panna komisjoni tegevusele veto, kui nad ei tee seda, mida seadusandja neilt ootas. praegu arutame me määrust, mis põhineb lepingu artiklile kakssada üheksakümmend üks ja me räägime rakendusaktidest rakendusaktide puhul on olukord teistsugune. siin äh, peavad liikmesriigid kes ise äh, kasutavad oma õigust otsustada, mismoodi rakendatakse või jõustatakse Euroopa Liidu erinevaid äh, õigusakte ja seega on rakendusaktil ja delegeeritud aktil selge vahe. uus määrus ja delegeeritud õigusaktide uus süsteem annab Euroopa Parlamendile väga laiad volitused. parlamendi seisukohast tähendab see seda, et meie mõjuvõim suureneb eriti on see nii äh, teatud äh, õigusloomelistes küsimustes kuid äh, rakendusvallas on Euroopa Parlamendil kui seadusandjal kui parlamendil õigus reguleerida, mismoodi peaks liikmesriik valima menetluse rakendusaktide vastuvõtmiseks. Euroopa Parlament ähm, võttis pärast läbirääkimisi vastu otsuse, et me tahaksime üle kinnitada ja saada ka nõukogu ja komisjoni selgesõnalise nõusoleku ähm, selle kohta, et nad mõistavad, saada nõukogult ja komisjonilt selgesõnalise äh, sõnumi, et nad mõistavad seda, et Euroopa Parlamendil on need uued volitused ja me oleme saavutanud tõelist edu ja äh, see edu on positiivselt äh, mõjutanud mitte ainult ähm, õigusakte, mitte ainult rakendusaktide küsimust, vaid tegelikult isegi delegeeritud õigusaktide küsimust rakendusaktide puhul on Euroopa Parlament endale jätnud äh, järelevaatamisõiguse, mis tähendab seda, et vastavalt kokkuleppele teiste institutsioonidega on äh, meil selleks ette nähtud ka eraldi menetlus. ning minu jaoks oli kõige tähtsam äh, prioriteet just nimelt selle positsiooni alalhoidmine. veel üks küsimus, mida tuleb arvestada, seisneb selles, et äh, Euroopa Parlament alles arutab teatud rakendusaktidega äh, äh, seotud küsimusi. seda arutab näiteks Rahvusvahelise Kaubanduse ja Arengukomisjon ning räägitakse õigusloomelistest küsimustest, aga räägitakse ka sellest, millised on parlamendi ja nõukogu pädevused ja kuidas täpselt nad peaksid neid pädevusi kasutama. minu seisukohast peaks see määrus, mida me täna arutame, ähm, olema, äh, ei tohiks see määrus varjutada seda diskussiooni, mida Euroopa Parlament alles peab. sest Euroopa Parlamendis on ka kolleege, kes peavad läbirääkimisi nõukoguga ja kes teevad koostööd nõukoguga ja me ei tohiks eh, seda protsessi lasta häirida eh, sellel määrusel. kuna minu aeg hakkab nüüd tõesti otsa saama, siis soovin tänada komisjoni ja nõukogu üles näidatud paindlikkuse eest läbirääkimiste laua taga, mis on osutunud keeruliseks. nõukogus oli eriti keeruline kokku leppida, aga Euroopa Parlament on saavutanud sellise kokkuleppe, nagu ta tahtis ja võib eh, öelda, et see kokkulepe rahuldab kõiki liikmeid ja seda mitte ainult sellepärast, et me praegu arutame seda määrust, vaid ka sellepärast, et me ootame, et nii komisjon kui nõukogu tõesti ähm, ühiselt näitaksid üles äh, arusaamist ja mõistmist, et tegemist on äh, tähtsa teemaga ning et komisjon ka selgelt näitaks äh, oma valmisolekut viia ülejäänud Aki kommuniteer vastavusse Lissaboni lepingu uute nõudmistega. ja ma loodan, et minu raport meeldib ja pakub rahuldust kõigile kolleegidele. suur aitäh, härra Saier! ma arvan, et on ülimalt oluline seda küsimust arutada juba kas või sellepärast, et ta on niivõrd keeruline. kuid siiski panen kolleegidele südamele, et nad oma kõneaega kasutaksid vastutustundlikult. ehkki jah, võib-olla peaks mõnele inimesele andma täna rohkem kõneaega, kui tavaliselt antakse, et nad saaksid oma seisukohti, oma mõtteid ja vaateid väga selgelt väljendada. ja nüüd äh, annan ma sõna härra Sefkovitšile, kes on Euroopa Komisjoni asepresident ja kes esitab meile nüüd komisjonipoolse seisukoha. suur aitäh! täna hommikul nägime me, äh, kuidas arutatakse kodanikualgatust, see kulges väga-väga äh, tõhusalt ja äh, seal räägiti ka komitoloogia menetlusest ning äh, mul on hea meel näha, et pärast seda, kui jõustus Lissaboni leping, oleme me lõpuks ometi lõpule viimas neid õigusakte, mis viivadki äh, meid rakendusaktide tõelise äh, tõhusa kasutamiseni, sest rakendusaktid võimaldavad komisjonil Euroopa Liidu õigusloomet tulevikus tõhusamalt jõustada. Need aktid äh, muudavad Euroopa Liidu ka tõhusamaks, sest Euroopa Liidu poliitikad jõuavad Euroopa kodanikule lõpuks lähemale me oleme äh, vastu võtnud äh, ka uusi reegleid rakendusaktide kohta, need muudavad rakendusaktid lihtsamateks ja läbipaistvamateks, kusjuures rakendusaktid jäävad endiselt äh, täieliku kooskõla, täieliku vastavusse Lissaboni lepinguga. kuidas oleme me jõudnud selle ettepanekuni, mida me täna arutame? minevikus on alati kasutatud komitoloogia menetlust, mis tähendab seda, et moodustatakse komiteed, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ja need komisjonid saavad esitada ettepanekuid, kuid nõukogu praeguste reeglite järgi ei saa kuidagi eh, sekkuda. ainult eh, komisjon ise saab praegu kontrollida seda, mismoodi komisjon oma rakendusvolitusi kasutab. ainult liikmesriigid saavad seda praegu kasutada, eh, kontrollida, kuid mitte nõukogu tervikuna ning äh, selles määruses arutataksegi erinevaid äh, kontrollimenetlusi, erinevaid kontrollivõimalusi ja see äh, ongi kõige tähtsam muudatus seoses või võrreldes olemasoleva olukorraga. ja järgi jääb ainult kaks menetlust praeguse nelja asemel ja lisaks muudetakse olemasolevat komitoloogia menetlust. uus uued reeglid hakkavad kehtima kõikidele valdkondadele kohe esimesest eh, päevast. muutuvad ka reeglid seoses eh, peamiste õigusaktidega, mida komisjon eh, välja pakub või mida ta rakendab. ja ma tean, et rakendusaktide küsimus on sellele kojale eriti oluline praegu on sada viiskümmend kolm õigusakti, mida enne Lissaboni lepingut ei esitatud kaasotsustamismenetluse käigus arutamiseks, kuid mida, mille äh, suhtes nüüd tuleb äh, kasutada delegeeritud äh, pädevusi. lisaks sellele oli peaaegu kakssada õigusakti, mida Lissaboni leping nüüd käsib meil uuesti üle vaadata Euroopa Parlamendi praegune koosseis võib olla kindel, et kõik uued õigusaktid, mida vastu võetakse, vastavad täielikult Lissaboni lepingule. ma rõhutan, vastavad täielikult ja see on kahtlemata väga auahne eesmärk. seetõttu on mul ka väga hea meel äh,, härra president, et Belgia minister Chastel palus mul lahkelt Euroopa Parlamendile rääkida ka sellest, millised on eesistujariigi äh, võetud kohustused, ehk siis ütles ta, et eesistujariik teab, kui suured, kui auahned on komisjoni plaanid ning eesistujariik tervitab neid eesmärke ja toetab neid omalt poolt. lisaks äh, teeb äh, eesistujariik endast oleneva selleks, et kõikide õigusaktide Lissaboni lepinguga kooskõlla viimine toimuks äh, nii kiiresti kui võimalik pärast vastava määruse vastuvõtmist. komisjon ja nõukogu teevad lojaalset koostööd ja teevad seda koostööd ka Euroopa Parlamendiga selleks, et neid eesmärke täita ja ma palun see eraldi protokollida. ning äh, ma arvan lisaks sellele ka seda, et me peaksime tunnustama Belgia kui eesistujariigi koostöövaimu. tõhusam toimimine tähendab seda, et reeglid peavad selgemini näitama ka, mis on komisjoni roll Lissaboni lepingu raames. siin on üks tähtis erand, mille juurde tulen tagasi hiljem kuna ainult kvalifitseeritud häälteenamusega saab komisjoni, saab takistada komisjoni rakendusakti kasutamast. ometi on komisjonil vaja, et komitoloogia menetluse raames antaks talle selge mandaat rakendusakti vastuvõtmiseks, kuigi rakendusakte on vähe, olime me siiski vastu sellele, et see erand kehtestataks, sest see ei aita kaasa õigusaktide kooskõla viimisele Lissaboni lepinguga. kuid meil on õnnestunud saavutada kompromiss seadusandjaga ja me tervitame seda. kogu protsess saab toimuma täielikus läbipaistvuses, kõik dokumendid saadetakse mitte ainult komisjonile, vaid samal ajal ka Euroopa Parlamendile ja nõuku-, nõukogule, kusjuures mõlemal institutsioonil on järelevaatamisõigus ja seda võrdses ulatuses. igal ajahetkel võivad nad komisjonile öelda, et rakendusakti eelnõuga ületab komisjon oma volitusi. ega saa seda eh, vastu võtta või seda arutada, Euroopa Parlamendil ja nõukogul on seda õigus komisjonile öelda. kokkuvõtteks lubage mul märkida veel seda, et ehm, kompromisstekst on suurepärane äh, tulemus kogu Euroopa jaoks, sest äh, see suurendab Euroopa Parlamendi äh, kontrollivolitusi kõikides valdkondades. näiteks uus määrus näeb ette selle, et teatud juhtudel on komisjonil kohustus küsimust arutada apellatsioonikomisjonis, seda juhib komisjon ja otsuse saab ja komisjon, komisjoni saab takistada otsust vastu võtmast ainult kvalifitseeritud häälteenamusega. juhul, kui Euroopa Parlament äh, kiidab äh, härra Saieri ähm, raporti heaks, äh, siis jõustuvad uued reeglid väga varsti, esimesel märtsil kaks tuhat üksteist ja see on suurepärane tulemus, sest neid reegleid on väga vaja. ma loodan, et samaaegselt õnnestub meil alustada ka öö, tööga äh, selles vallas, mis puudutab delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide äh, paralleelset arutamist. ja lõpetuseks tahaksin ma tänada raportööri härra Saierit kogu selle töö eest, mis ta on teinud ja ka selle töö eest, mida ta tegi läbirääkimiste ajal ja ma tänan ka kõiki poliitilisi fraktsioone üles näidatud paindlikkuse eest ja lõpuks tahaksin ma kindlasti tänada Belgiat kui eesistujat, kes on suutnud selle küsimuse nõukogust läbi suruda ja pidada tõesti tulist võitlust kompromissi saavutamise nimel ja ma loodan, et homme härra Saier raport äh, siin kojas ka vastu võetakse, aitäh! E, suur aitäh! Äh, edasi läheme äh, komisjonide ees, eeskõnelejate juurde ja tegelikult ma neist päris mitut praegu siin üldse ei näe, härra Albertini näiteks, kes väliskomisjoni nimel sõna võtta tahtis, aga meie kolleeg härra Mitchell on õnneks äh, kohal, tema räägib Arengukomisjoni nimel. suur aitäh, härra president! tahaksin õnnitleda härra Saierit äh, suurepärase raporti puhul Lissaboni lepingu äh, jõustumisel komitoloogia menetlused äh, ja delegeeritud ning ka rakendusaktid selle aluseks on Euroopa Liidu õigusaktid ja nende artiklid kakssada üheksakümmend üks. minu arust ütles komisjon just praegu, et meie eesmärk siin parlamendis on, kahe poole aasta järel on meil mingisugune eesmärk me räägime parlamendist. kui nõukogu on asjaga seotud, siis on ka parlament peab olema kaasatud. ja mina äh, tahan öelda parlamendi liikmena, et äh, mulle tundub, et väga äh, äh, tihti äh, selle asemel, et komisjon oleks nõukogu ja parlamendi vahel, on ta nõukogule liiga lähedal. ja väga kergesti võtab komisjon tavaliselt üle eh, nõukogu eh, tavapärase arvamuse. parlament ei peaks olema tegelikult eh, surve all selleks, et ta seda teksti peaks vastu võtma. me peaksime jõudma õiglase kompromissini ja see kompromiss peaks olema kõige parem kompromiss selle koja jaoks ja ka nende kodanike jaoks, keda me esindame ja kui see tähendab seda, et me peaksime minema teisele lugemisele, siis nii see, las see olla. sest äh, kui nõukogu on asjaga seotud, peame olema ka meie kaasatud, sellepärast et äh, meil on kaasotsustusmenetlus. Äh, arengukomisjoni raportöörini minu arust on tähtis, härra president ütleb, et kõneleja on üle aja läinud, lõpetan kohe. ma arvan, et komisjon peaks äh, parlamendi erapooletust äh, siin toetama ja ma arvan, et äh, see kompromiss hetkel seda eesmärki ei täida. aitäh, härra. ma ei näe siin härra Moireerat, kes tahtis rahvusvahelise kaubanduse nimel sõna saada, aga El Kadraui on siin, kellel on sõna nüüd üheks minutiks transpordikomisjoni nimel alustan sellest, et äh, tänan äh, härra raportööri äh, suurepärase töö eest, sellepärast et tegemist on väga keeruka valdkonnaga, aga samas väga olulise valdkonnaga tuleviku koostöö jaoks. transpordikomisjoni nimel ma tahaksin öelda, et komitoloogia menetlus ei olnud meile tundmatu maa, me teadsime, kuidas komitoloogia menetlust kasutada aga see kompromiss, äh, mille üle me oleme arutanud, äh, me toetame seda kompromissi, aga on kaks äh, asja, mida me tahame rõhutada. kõigepealt parlamendile on vaja rohkem teavet. teave peab meile olemas olema ja meid peaks kaasama ka selle otsuste tegemisse. teiseks, ma arvan, et on oluline, et üleminekuperioodiga saaksime hästi toime ja me palume, et komisjon teeks kõik vajalikku selleks, et tänasest menetlusest saaksime üle minna siis ähm, äh, rakendusaktide menetlusele. ma arvan, et äh, parlamenti peaks kindlasti kaasama nendesse diskussioonidesse, eriti mis puudutab uut õiguslikku raamistikku, aitäh! aitäh, ütleb härra president. Õnneks on proua Hübner ka kohal ja tema räägib äh, üheks minutiks. härra president, kolleegid, ma olen äh, siinkohal mures ja mures sellepärast, et äh, finantsinstrumendid võivad põhjustada probleeme ka teistes äh, õigusvaldkondadest ja see tegelikult ei toeta mitte institutsioonide vahelist äh, usaldust. õiguslikud algatused peale kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat arengu poliitika valdkonnas tähendab ka seda, et delegeeritud õigusaktidega võib tegu olla ja ma arvan, et kaasotsustajatena peame me üksikjuhtumi põhiselt neid asju arutama. E, see oleks nii poliitiliselt kui õiguslikult järjepidev ja ma arvan, et nõukogu ja komisjon peaks jagama kaasotsustust kindlasti parlamendiga. kindlasti seisavad rasked ajad ees ja kahtlemata Euroopa institutsioonid kasutavad õigusloomes e, kõiki võimalusi ja konfliktid e, kindlasti ei aita meid selle ühise eesmärgi täitmisel, aitäh! aitäh, proua Hübner, ütleb härra president. härra De Castro on kohal ja teil on äh, komisjoni nimel sõna. Äh, kolleegid, volinik, härra president põllumajanduskomisjoni poolt olen ma, rääkides olen ma tegelikult päris pettunud äh, mitme küsimuse osas. ühehäälselt vastu võetud mitmed äh, muudatusettepanekud äh, on meie komisjonist läbi läinud. ühtne põllumajanduspoliitika on see valdkond, kus komitoloogia menetluse läbi on enamus otsusi vastu võetud ja si-, sellepärast Lissaboni lepingu jõustumine äh, ka nõuab äh, muut-, muutmist. meil ei ole väga palju manööverdamisruumi äh, jäetud, aga kaasotsustamismenetlus on meil kindlasti olemas ja nõukoguga kõrvuti peame me uue menetluse järgi seda ka tegema. seetõttu ei ole kahjuks nõukogul üldse huvi läbirääkimistega edasi minna. ja rakendusaktidele üleviimisele tegelikult ei ole üldse äh, ühtegi tähtaega kahjuks seatud. Äh, ja seetõttu olen ma ka teinud siin muudatusettepanekuid äh, selleks, et automaatne vastavusse viimine mm, rakenduks kõikidele mm, vastavatele aktidele kuna tegemist on esimese lugemisega ja tundliku teemaga, Äh, siis oluline on rõhutada, et tulevikuks äh, me need reeglid paika paneme ja seetõttu on meil teksti kohustus parandada nii palju kui vähegi võimalik ja teisele lugemisele minna äh, vastu, mitte anda järele komisjoni mm, väljapressimismanööverdustele ja eelarve järel minu arust on see väga oluline teine küsimus, mille üle me hääletame, sellepärast et küsimus on tegelikult Euroopa Liidu institutsioonide pädevuste ja, ja võimu jagamise küsimuse pealt. ja me oleme demokraatlikult valits- val,, valitud parlament ja seetõttu peame kaasotsustama. aitäh, Paolo, palun. kolleeg Predol on nüüd üks minut aitäh, president, hea komisjoni esindaja, kolleegid, Lissaboni leping on äh, toonud kaasa uus, uute õigusaktide rakendamise korra ja delegeeritud aktid ja samamoodi ka rakendusaktid vanasti, vanakorra järgi olid ainult äh, rakendusaktid võimalikud, aga uude süsteemi Äh, üleminekul peame me muutma ka õigusloome korda Lissaboni lepingu järgi. Äh, loomulikult on parlamendil Lissaboni lepingu järel reservatsiooniõigus ja meil on järelvaatamisõigus. kõikidel nendel põhjustel on meie komisjon otsustanud, et äh, õigusloomeprotsessi tõhusust äh, toetavad meie muudatusettepanekud. ja meie uued võimekused kuna meie uue varel, järelevaatamise struktuuri järgi kõikidel nendel põhjustel Äh, on meie komisjon selle ettepaneku poolt ja õnnitleme kindlasti härra raportööri selle raporti puhul ja kõigile veel häid jõule. suur tänu! suur tänu, Antonin, ma näen, et Joel Ainet ei ole kohal, tema peaks rääkima keskkonnakomisjoni nimel, paraku ei näe ma ka meie äh, härra Krehhi, kes peaks rääkima siseturukomisjoni äh, nimel ja ma ei tea, kas härra Küür on kohal, kes peaks rääkima kalanduskomisjoni nimel. paistab, et ka teda ei ole kohal. mistõttu lähme edasi järgmise vooruga, kus äh, esinevad kolleegid, kes räägivad erinevate äh, fraktsioonide nimel. ja kõigepealt alustame Rahvapartei äh, fraktsiooniga ja härra Leenega, kellel on kaks minutit. palun. härra president kallid kolleegid. ma arvan, et siinkohal on igal juhul terve rida seletusi hädavajalikud, meie aruteludes on olnud nii palju möödarääkimisi nii fraktsioonides kui ka komisjonides, kõigepealt tahaksin rõhutada, et me ei räägi selle määruse puhul sellest, et me peaksime langetama otsuseid selle kohta, mis on delegeeritud akt vastavalt artiklile kaheksasada üheksakümmend ja mida tähendab rakendusakt lähtuvalt artiklist kakssada üheksakümmend üks. Äh, see ei ole praegu meie ülesanne kas me räägime kahesaja üheksakümne ühest või kahesaja üheksakümnest, sellel pole tegelikult vahet, me räägime siin lihtsalt menetlusest, menetluskorrast, juhul kui ja artikkel kümme, ka artikli kümne kohta on olnud mitmesuguseid äh, kriitilisi noote kuula, tegemist on jällegi menetlusliku küsimusega, komisjon selgitas täna jälle üsna selgelt, et äh, me peame siin vastavusse viima kõik olemasolevad õigusaktid e, Lissaboni eelsest ajast ja parlament ja nõukogu vaatavad need ühiselt üle ja põhimõtteliselt institutsioonide vaheline kokkulepe on jõudnud faasi, kus see koostöö on tugevam. ainukene tõeline uus element kompromiss Belgia eesistuja poolt on üsnagi bürokraatliku laadi, kuid see oli ainus võimalus, sellepärast et äh, meil oli äh, kaks vähemust, mis äh, teisi arenguid peatasid, me peame vaatama, kaaluma meie saavutusi selle prisma läbi, et mida me oleme siiski saavutanud. meie ees on hmm, saavutused, nagu näiteks läbivaatamise protseduur, mida varem ei olnud, see on tegelikult midagi enamat, kui leping meile pakub ja ma arvan, et tegelikult me oleme saavutanud midagi Äh, vägagi positiivselt äh, ja midagi paremat äh, ei ole meil võimalik esimeses lugemisega ühe kaudu küll saavutada, isegi lepitusprotsessi kaudu, nii et ma arvan, et praegune tulemus on vastuvõetav. suur tänu, härra Leene ja härra Rapka paraku ei ole kohal, nii et annan sõna äh, proua Lichtenbergerile, kes räägib roheliste nimel ja temal on kõneaega poolteist minutit aga nagu te näete täna, oleme me väga lahked kõneaja jagamise osas. suur tänu! see äh, määrus, millest me täna räägime tegelikult äh, jäi tähelepanu alt kõrvale meie komisjonides päris pikka aega, aga nüüd, kui tulemused olid meie ees äh, laual, siis äh, järsku paistab, et väga paljud inimesed on üles ärganud ja väga paljud inimesed, kes ei olnud osalenud varasemates aruteludes ja väga huvitav oleks ka täna olnud kuulata nende arvamusi. olles endine konvendi liige, liige võin öelda, et konvendi liig-, konvendi vaim on minu mälus päris selgelt veel tänasenigi alal ja konvent väga paljudes valdkondades rõhutas, et Euroopa Parlamendil peavad olema oma volitused, oma eelisõigused ja vastasel korral pole Euroopa Liidul mingisugust või, või vastasel korral pole Euroopa Parlamendil mingisugust usaldusväärsust teiste institutsioonide kodanike silmis põhimõtteliselt ei olnud sellised volitused mitte lihtsalt kingitus, mis meile anti, need olid pikaajaliste läbirääkimiste tulemused äh, ja ka tänane töö on äh, tiht-, läbirääkimiste tulemus ja ma kinnitaksin seda, mida ütles härra Leene, tegemiku, tegemist on protsessiga, kus äh, me peame pidevalt hindama, kas komisjon on oma volitustest kinni pidanud või mitte, on mitmeid otsuseid, mis ei ole meile päris meeltmööda, mööda rahvusvahelised kaubanduslepped, nii edasi, aga äh, kui need asjad kõrvale jätta, siis on äh, tulemused siiski teretulnud, tahaksin tänada Belgia eesistujat, Belgia eesistuja on töötanud äh, tihedalt selle nimel, et saavutada edu ja tänaksin ka raportööri, kes on sihikindlalt läbirääkimistes osalenud. suur tänu, proua Lichtenberger! ja nüüd jõuame siis fraktsioonide kõnelejate vooruga ühele poole ja jõuame individuaalsete kõnelejate vooru juurde ja esimene kõneleja on härra Paldassaare. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, homme ootab meid ees hääletus härra Saieri raporti teemadel ja see hääletus tähendab seda, et me üsna kiiresti võtame vastu äh, uue õigusloomelise ettepaneku, mis käsitleb komitoloogia ettepanekut, komitoloogia menetlust, rakendusakti, tegemist on uue menetluskorraga ja annab meile võimaluse vaadata, kuidas liikmesriigid rakendavad kontrolli komisjoni rakendusaktide üle ma arvan, et õigusloomeline protsess selles valdkonnas on olnud üsnagi keeruline, institutsioonide vaheline koostöö on olnud keeruline, ka parlamendis on olnud protsess keeruline, kõik komisjonid on olnud osalenud selles töös ja loodetavasti ma tänu sellele saame esimese lugemisega dokumendi vastu võetud, avaldan tunnustust raportöörile, kes on Euroopa Parlamendi põhieesmärgid saavutanud seoses komitoloogia protseduuri vastavusse viimisega ja järelevalveõigus, äh, nõukogu parlament ähm, on samuti, selles valdkonnas on samuti tehtud edusamme ja samuti ka ülevaatamisklausli sisseviimine, mis võimaldab meile selle menetluse paari aasta pärast üle vaadata ja lõpetuseks äh, viimane takistus äh, oli komitoloogia rakendamine tulevase määrusesse, tuleviste määrusesse pärast kaheksateistkümne äh, kuust üleminekuperioodi, äh, seda dumpinguvastaste meetmete osas. Need meetmed äh, võetakse vastu kvalifitseeritud häälteenamusega. ma olen kindel, et pikaajaliste läbiriikimiste tulemuseks saavutatud kompromiss, mis on tehniline, jääbki tehniliseks ja seda ei hakata liigselt äh, politiseerima. suur tänu ja härra Susta, äh, üks minut. härra president, ma ei ole nõus äh, viimaste kommentaaridega, ehk siis minu eelkõneleja poolt esitatud kommentaaridega, leian, et Äh, need menetlused, millest me siin räägime, on, äh, seavad äh, parlamendi vali, volitused küsimärgi alla ja ei austa tegelikult Lissaboni lepingut miks saavutada kokkulepe nõukoguga esimese lugemise käigus, miks, miks on meil vaja kiirustada sellises keerulises küsimuses nagu rakendusaktid? Lissaboni lepe on suurendanud meie volitusi majanduspoliitikas, anti- ta,, dumpinguvastastes küsimustes me ja meie volitused on suurenenud, me võime praegusel hetkel sattuda olukorda, kus liikmesriigid ja komisjon hakkavad tegelema lehmakauplemisega ja meie jääme siin kõrvale, äh, automaatne vastavusse viimine ilma igasuguste ajaliste piiranguteta kindlasti õõnestaks Euroopa Parlamendi volitusi ja rolli, ma arvan, et me ei peaks kiirustama sellise tähtsa protsessi puhul, kus mõni, väga paljudki juhtumid võivad tulevikus jõuda muidu Euroopa Kohtu ette. suur tänu ja nüüd annan sõna härra Sefcovitšile vastuseks. suur tänu, härra president, ja suur tänu kõikide sõnavõttude eest, mis näitavad suurepäraselt, kui keerulise küsimusega on siinkohal tegemist. kui lubate, siis vastaksin mõningatele siin välja toodud kommentaaridele, mis puudutab ülevaatamist ja meie pühendumust teha seda kõikide asjakohaste õigusaktide puhul. meie plaanid on vägagi auahned olnud, me oleme sellest rääkinud ka härra äh, äh, Leenega, meil on äh, kakssada üheksakümmend üheksa pluss äh, sada viiskümmend kolm õigusakti, mida äh, kooskõlla viia, kavatseme seda teha praeguse õigusloomise äh, perioodi jooksul, ametiaja jooksul. see on väga ambitsioonikas programm meie kolme institutsiooni jaoks, sellepärast et igal juhul on vaja, et me kõik siin kaasa looksime. kinnitan, et komisjon austab Euroopa Parlamenti sügavalt rõhutaksin vaid ainult ühte lõiget komisjoni avalduses, mille, mis on esitatud ette, koos ettepanekuga. vastavusse viimine on tulekul, komisjon teavitab korrapäraselt Euroopa Parlamenti rakendusaktide eelnõudest, mis tulevikus võivad kujuneda delegeeritud aktideks, nii et nagu näete, oleme täielikult pühendunud teie informeerimisele. kinnitaksin ka seda, et esitame Euroopa Parlamendile nii palju informatsiooni kui vähegi võimalik, Euroopa Parlament saab kogu teabe samal hetkel kui komiteed ja Euroopa Parlament on siis kursis protsessi kõikide etappidega. tahaksin tänada härra Leenet, et ta mõningad asjad siin paika pani ja täpsustas, et me räägime siin rakendusaktidest ja määrus ei sea küsimärgi alla ega ürita määratleda seda, kas me peaksime tulevikus kasutama rakendusakte või delegeeritud akte. mis puudutab vastavusse viimise küsimust, siis äh, härra De Castrot polnud paraku siin siis, kui ma lugesin ette oma sissejuhatava avalduse, mis esindas ka Belgia eesistujat seoses äh, ambitsioonikate eesmärkidega, nimelt äh, täisvastavusse viimisega, võin kinnitada, et äh, nii komisjon kui nõukogu on samuti nagu parlament huvitav sellest, et me seda kõike teeme ja me peame oma kokkulepetest kinni. mis puudutab antidumping meetmete politiseerimist, siis ma arvan, et tegelikult seda ohtu ei ole liikmesriikide enamus, lihtenamus võib komisjoni ettepanekut praegusel hetkel takistada, tulevikus on see märkimisväärselt keerulisem, sellepärast et liikmesriikide esindajate hulgas on vaja kvalifitseeritud häälteenamus selleks, et seda teha. ja ma arvan, et tegelikult liidu lähenemine on tugevam pärast uusi, uute algatuste elluviimist, just nii, nagu seda nägi ette Lissaboni lepe ja kui lubate, siis kokkuvõtteks, härra president, rõhutaksin, kui oluline on äh, õiguskindlus selles küsimuses. loomulikult, kui äh, me töötame selliste delikaatsete teemadega nagu kaubandus, dumpinguvastased meetmed, äh, sekkumismeetmed ja nii edasi, siis peavad meie menetlused olema väga täpselt paigas, rollid peavad olema täpselt paigas, vastutus peab olema täpselt jagatud, Euroopa Parlamendil on selgelt vaja järelevalveõigust, mida on kinnitanud ka Lissaboni lepe, ja samuti on vaja õiguskindlust selleks, et Äh, oma väga tähtsas õigusloomelises ruumis äh, tööd teha. Te teate ju, kui, äh, kuidas erinevatel foorumitel selliseid meetmeid käsitletakse. ja seetõttu pöörduksin Euroopa Parlamendi liikmete poole ja paluksin teil seda töö seda ettepanekut ilma muudatusettepanekuteta toetada, sellepärast et me arvame, et maailma küsimustes on see väga oluline Euroopa Liidu jaoks. ja suur tänu, härra Šefčokovitš! ja nüüd anname lõpetuseks sõna härra Shaierile, et äh, selle päevakorrapunkti osas teha kokkuvõttev sõnavõtt. suur tänu, härra president, ja suur tänu kõikidele teie äh, ja suur tänu teie töö eest, mitte ainult täna, vaid äh, ka viimase üheksa kuu jooksul, kui me oleme teinud tööd selle küsimuse kallal. kõigepealt üks protseduuriline asjaolu. väga paljud kolleegid on siin avaldanud muret selle üle, et katsume ühe esimese lugemise käigus kokkuleppele jõuda ja et nõukogu avaldab meile sellekohast survet. võin kinnitada, et komisjon, nõukogu ja mitmed kolleegid, kes on läbirääkimisprotsessis osalenud, võivad kinnitada, et tegelikult surve on hoopis vastupidine, parlament ja mina ise avaldasime survet nõukogule ja rõhutasime, et kui kokkulepet ei saavutata, siis see kogu asi võib-olla vajub liiva ja just nimelt sellepärast on mõlemad teised institutsioonid väga pühendunud, sellepärast et nemad, nii nagu ka parlament, on samas paadis ja nagu härra Sefcovitš ütles, kõik me soovime tagada Lissaboni leppe stabiilsust. ja kui me seda ei tee, siis äh, mida hiljem me vastu võtame selliseid määrusi, seda Äh, kauem kehtib vana komitoloogia menetlus, mis meile ei meeldi, millel on mitmesuguseid äh, probleeme ja, ja nii edasi. ja just nimelt sellest äh, seisukohast lähtudes võib öelda, et tegelikult me ei kiirusta ju kuskile, üheksa kuud oleme me tegelenud selle küsimusega, miks kaks lugemist? me oleme tegutsenud täiesti läbipaistvalt, mitmed kolleegid võivad seda kinnitada, olen esindanud kom-, olen esinenud komiteede esimeeste konverentsi ees äh, kuus korda, olen kohtunud koordinaatoritega, variraportööridega kõikidest äh, fraktsioonidest ja mina otsustasin, et äh, otsustasin kokkuleppe kasuks, sellepärast et me saime kõik, mida me soovisime. võib-olla nõukogule ja komisjonile see ei meeldi, aga igal juhul me saime kõik, mida me soovisime. mida raportöör tiib, teeb siis, kui kõik, mida minult paluti erinevate komisjonide poolt, on olemas, võib-olla mitte sellises vormis, nagu algselt tahti, härra De Castrol on õigus tegelikult, tema soov ei ole selle määruse tekstis sees aga see ei sobi siia, sellepärast et tegemist on määrusega, mis käsitleb rakendusakte see on äh, tegelikult kirjas komisjoni äh, pühendumuses, mina olen tegutsenud selle küsimusega juba varem, komisjon on kinnitanud äh, oma ja lubanud seda varem ja samasuguseid, samasugustest lubadustest on komisjon alati varem kinni pidanud, nii et mina äh, olen äh, otsustanud, et ma usaldan komisjoni lubadusi ja kui komisjon on lubadusi andnud, siis äh, ma usun, et nad seda ka teevad, kui nad seda ei tee, siis tõusen püsti ja nõuan, et asju tehakse nii, nagu härra De Castro on seda nõudnud, sest komisjon on seda lubanud, nii et tegelikult nõukogu ja komisjon ei ole avaldanud survet, mina olen avaldanud survet, pärast viljakaid läbirääkimisi oleme jõudnud tulemuseni, mis minu meelest on äh, väga hea ja mul on väga hea meel seda meie kojale pakkuda ja esitada, soovitada, et te selle vastu võtaksite. suur on, suur tänu kõikidele, suur tänu kõikidele kolleegidele, kes on selles raskes äh, protsessis osalenud, vabandan üldsuse eest, kes ei saa mitte sõnagi aru sellest, mida me täna oleme siin rääkinud, aga öö, äh, võin teile kinnitada, et läbipaistvus ja parlamentaarne kontroll Euroopa Liidu küsimuste üle on tulevikus märkimisväärselt parem, kui me selle määruse vastu võtame, suur tänu. suur tänu, härra Saier. ja kui te viitate siin üldsusele, siis tõenäoliselt viitate siin meie koja presidendile, sellepärast et äh, meie oleme siin kedagi muud